on härra Borisi raport, mis puudutab audiovisuaalse meediateenuste direktiivi ellurakendamist ja annan sõna raportöörile neljaks minutiks. härra Boris, teil on sõna. suur tänu. audiovisuaalmeedia teenuseid käsitle-, käsitleva Äh, direktiivi hinnatakse esimest korda selle raportiga, mida ma praegu ette valmistan ja nüüd me püüame analüüsida seda olukorda, kuidas see direktiiv on oma mõju avaldanud selle kolme aasta jooksul. üldiselt meie hinnang on positiivne, kuigi komisjon on esitanud oma raporti mõnekuise hilinemisega kuid see viivitus oli seotud viivitustega rakendamise osas liikmesriikides. ja praegusel hetkel me peaksime rõhutama seda, et kõik liikmesriigid on seda direktiivi rakendanud ja me leiame, tegemist on väga eduka protsessiga ja see direktiiv on üks võtmealustest, mis annab äh, aluse ka meediavabadusele ning see on hea siseturu instrument, tagades äh, piisava valiku see on väga oluline instrument, reguleerides terve seda valdkonda Euroopas ning praegusel hetkel meil on tegemist üle kaheksa tuhande ringhäälingu ettevõttega, üle kahe tuhande on äh, neid, mis äh, tegutsevad vastavalt äh, tellimusele ja mis on meie jaoks oluline, on reklaam. ja me arvame, et kui me vaatame ärilisi teadaandeid, siis see kaheteistkümne minuti reegel on väga oluline ja hea kompromiss ja me peaksime selle juurde jääma. siis päritoluriigi reegel on samuti positiivne lähenemine, kui meil on tegemist Ringhäälingu organisatsiooniga, mis äh, järgib äh, nõuet ühes liikmesriigis, siis ta võib vastavalt nendele õigusnormidele teenused edastada ka teistes liikmesriikides, see on väga hea reegel. olles kultuurikomisjoni liige, ma tahaksin rõhutada seda küsimust, mis puudutab alaealiste kaitset. see on väga oluline, kuidas ärilised teadaanded mõjutavad lapsi ja alaealisi tulebki kaitsta selliste reklaamiteadete eest, mis puudutavad alkoholi äh,, sigarette, samuti ebatervislikke toiduaineid teine oluline asi on meediavabadus ja pluralism ning äh, selles osas on direktiiv juba rakendatud ja seda mainitud ka eelnevas raportis. nüüd äh, veel üks oluline teema on vihkamise õhutamise keelamine ja siin me oleme näinud ainult ühte äh, kaasust, kus tegemist oli prantsusekeelse telekanaliga ja seal kanti üle antisemiitlikke materjale meie oleme, äh, püüame toetada oma tegevuse kaudu ka Euroopa päritolu äh, teoseid üle kuuekümne kolme protsendi äh, ringhäälingust edastatavat toodetest on Euroopa päritolu ja kolmkümmend neli on sõltumatute teoste osakaal ja osakaal ja seda toetab ka direktiiv. kuid samas me tahaksime rõhutada rohkem just Euroopa päritoluga teoseid ja nende teoste edendamist. direktiivis viidatakse ka vanuse, soolise või usulise diskrimineerimise keelule ning väga oluline on ka vaegnägijate või vaegkuuljate olukord ning Ringhäälingu ettevõtetel soovitatakse ka nende inimeste vajadusi arvestada. nii et me ta-, soovime, et äh, näha, sooviksime näha ka tulevikus äh, edasist mõju, kui kasutame nutiteleteenust või hübriidtelevisioone praegusel hetkel eriti ei tehta veel vahet lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste vahel ja ma usun, et praegusel hetkel me direktiivi jälle muutma ei peaks, sellepärast me peaksime vaatama, kuidas see direktiiv mõjub ja kuidas ta mõjutab praegust hübriidtelevisiooni. võib-olla tulevikus me võiksime selle direktiivi arutelusele võtta, kuid alles pärast seda, kui me oleme paar aastat selle tulemusi hinnanud. ma tahaksin tänada kõiki inimesi, kes mind on abistanud ja ootan huviga järgmist diskussiooni. suur tänu! ja härra Papa-Nikola, palun. jah, suur tänu. sooviksin kõigepealt äh, tunnustada raportööri äh, ning äh, tänada tehtud töö eest ta arvestas veel viimasel hetkel esitatud muudatusettepanekuid ning kogu äh, teksti koostamise ajal me tegime väga head koostööd. sooviksin viidata veel artiklile kuus direktiivis, see puudutab keeldu levitada vihale kutsuvaid loosungeid, et siin on tegemist praegu väga olulise eh, küsimusega, sest eh, me näeme väga paljudes riikides äärmuslike vaadete levimist eh, ning me peaksime astuma niisuguste nähtuste vastu, seetõttu keelu võtmine direktiivi teksti on väga oluline. me peame arvestama ka tuleviku arengutega, seetõttu on väga tähtis keelata viha õhutamine ning tuleb tagada selles valdkonnas ka tugevam kontroll. rikkumisi tuleb karistada, aitäh. E rahvaparteist on liiga palju kõnelejaid, tavaliselt kui inimene on juba korra sõna saanud, siis ta enam selles arutelus sõna ei võta aga nüüd saab sõna siis proua Pasescu, palun. Eh, härra president, eh, direktiiv audiovisuaalteenuste kohta on peamine vahend, eh, millega kehtestatakse Euroopa Liidus selle valdkonna õigus ning äh, väga äh, tähtis on äh, tagada üle-euroopalise arutelu jätkumine selles valdkonnas. tuleb silmas pidada ka äh, seda, et artikli artikkel üheksa kaks vajab laiendamist, see puudutab käitumisjuhiseid ka muudes kommertsvaldkondades me peame silmas pidama ka kõrgetasemelise töörühma soovitusi. üks neist soovitustest puudutab seirekeskuse loomist Euroopa Liidu tasandil, mis jälgib olukorda liikmesriikides, sealseid arenguid ning töötab välja ka vastavad soovitused, aitäh! proua Sanchez-Smith aitäh, president kahe tuhande kümnendal aastal võttis Euroopa Liit vastu ambitsioonika õigusakti, mis puudutab audiovisuaalseid meediateenuseid ja see on olnud edukas. see on parandanud juurdepääsu Euroopa kultuuriteostele, on tugevdanud alaealiste kaitset ning edendanud kultuurilist mitmekesisust ning piiranud viha õhutavat avaldusi. tahaksin äh, avaldada tunnustust härra Borissi raportile, kus nõutakse et meediateenused oleksid väljaspool igasuguseid äh, ärilisi kokkuleppeid. jutt käib näiteks äh, ka USA-ga sõlmitavast vabakaubanduslepingust, me peame olema, me peame välistama selle, nende läbirääkimiste alt audiovisuaalsed teenused ning me peame parandama ka tulevikus seda direktiivi, mis meil on. kui me praegu otsustame selle valdkonna liberaliseerida, siis me seame ohtu selle kultuurilise mitmekesisuse meil, mis meil on ja seame ohtu Euroopa alustalad. me, kui me toetame härra Borissi raportit, toetame Euroopa kultuuri ja meediavabadust, aitäh! proua Žilevska panie przewodniczący! sprawozdanie. suur tänu. selles raportis me keskendume mitmele olulisele küsimusele ja mul on väga hea meel, et raportöör härra Boris otsustas, et me peaksime ka võtma arvesse vanurite huve ja ka vaegnägijate või vaegkuuljate huve. ligipääs televisioonile on väga oluline ja nüüd äh, see puudutab ka mitmeid äh, muid äh, seadmeid ja konsoole. on inimesi, kes on puudega, kes vajavad täiendavaid teenuseid, nagu näiteks viipekeele kasutamist, sest me teame ka seda, et meie ühiskonnas on mitmeid barjääre praegusel hetkel, kuid ma olen äh, kindel ka seda, et televisioon aitab meil võidelda äh, sotsiaalse tõrjutusega, millega need inimesed seisavad silmitsi igal päeval. suur tänu, härra Matula. domnule președinte doamnă comisar în condițiile evoluției. suur tänu, härra president, austatud proua volinik tehnoloogiline areng on muutnud vajalikuks äh, selle, et me nüüd tõepoolest kehtestaksime meediale vastavad eeskirjad, mis puudutavad juurdepääsu äh, teabele, äh, teabe ärivaldkonnas kasutamist. me peame arvestama seda, et kodanikel peab olema juurdepääs ka kõikidele audiovisuaalteenustele samas tuleb kaitsta tarbijate õigusi. komisjoni vastavateemaline analüüs näitab, et äh, direktiiv on väga oluline instrument eeskirjade kehtestamiseks selles valdkonnas. tuleb pöörata tähelepanu äh, meetmetele noorte kaitseks äh, kaitsmaks neid reklaami negatiivse mõju eest, me peame silmas pidama seda, et noori kaitstakse reklaami, kaitstakse tervist kahjustavate toiduainete reklaami eest, me peame kaitsma kodanike tervist ning tuleb silmas pidada ka meediateenuste pakkumise tagamist vaegkuuljatele, vaegnägijatele, aitäh! suur tänu, proua Krossmann! president um, um, tava ütleb et kui te olete juba ühe korra sõna võtnud siis te teist korda sõna ei saa ütleb härra president kõneleja saalist räägib ilma mikrofonita my, my concern. It's not about me. Okay. Exceptionally, I will allow you to speak. hea küll, teeme erandi, luban teil sõna võtta. E, suur tänu härra president, ma tahtsin viidata põhimõtetele, sellepärast et ainult Rahvapartei esindajad võtsid sõna. ma tean, ma nägin teie näol seda valuilmet kui ma eelmine kord äh, sõna võtsin, eriti kuna ma rääkisin rohkem, kui ma oleks pidanud, kuid nüüd ma, ma ei äh, valmista teile pettuvust, räägin lühidalt, lõpetan õigel ajal. ma tahtsin öelda seda, et härra Borise äh, raport on väga hea, eriti see puudutab punkti seitse, ligipääsetavus, viisteist, alaealiste kaitse, artikkel üheksa, ärilised teadaanded ja samuti ka punkt seitseteist nii et see raport kindlasti väärib meie toetust, suur tänu ja ma lõpetasin enne, kui minu aeg otsa sai. üks kolleeg lausa nüüd lahkub, kuna te võtsite sõna, ütleb härra president. proua Kares, palun. mul on hea sõnum äh, äh, kolleeg Migalskile, mina ei esinda Rahvaparteid ja ma tervitan härra Borise raportit, mis on väga hästi tasakaalustatud ja annab hea äh, ülevaate lähenemisest, mida on kasutatud audiovisuaalteenuste direktiivi puhul ning annab suuniseid ka tulevuseks, nii et suur tänu raportöörile ja variraportööridele nende poolt tehtud töö eest. mis puudutab praeguse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamist, siis äh, komisjon kindlasti hindab seda, mis puudutab alaealiste kokkupuudet reklaamiga, eriti mis puudutab alkoholireklaami ning selle tulemuse me edastame teile järgmine kord ning komisjon on avaldanud ka rohelise konvergentsi raamatu ja ma tahaksin anda võimaluse kõikidele sidusrühmadele öö, oma sõna kaasa öelda. traditsioonilised öö, ringhäälingu öö, organisatsioonid äh, ütlevad, et neid vaadatakse neli tundi päevas ja seega me ei saaks ignoreerida seda, et meil on ka üle neljakümne miljoni nutitelefoni, äh, vabandust, nutiteleviisori. kõiki ühendamisvõimalusi praegusel hetkel veel ei kasutata, kuid see on üks näide konvergentsi kogemusest. meie ütlus on selge, me tahame näha majanduskasvu, kuid kaitsta ka väärtusi ja see roheline raamat algatab konsultatsiooniprotsessi kus suheldakse kõikide sidusrühmadega selles osas, kuidas eesmärke saavutada ja vastavalt sellele protsessile me otsustame, milline on vajadus järgmiseks kontrolliks või konsultatsiooniprotsessiks ja praegune konsulta-, konsultatsiooniprotsess kestab augusti lõpuni sest äh, ringhääling ja audiovisuaalne meedia on laiem kui televisioon, kuid me kindlasti peaksime vaatama, milline on traditsiooniliste tavapäraste ringhäälinguteenuste ja interneti ühendamine, äh, ligipääsetavuse teema, teema ja Euroopa teoste eda-, edendamine, ähm, ärilised teadaanded, alaealiste kaitse, see on kõik ära toodud rohelises raamatus. vaadates väärtuste kasvu me peaksime vaatama ka finantseerimismudeleid, kaastalitusvõimet, taristuid ning see käib käsikäes teiste konsultatsioonivoorudega, see puudutab meediavabadust ja pluralismi, mida ma olen juba maininud. ning me kirjast kindlasti tahaksime näha ka edasist head koostööd, tehes koostööd kui äh, teie, äh, teiega siin parlamendis suur tänu ja suur tänu ka raportöörile väga hea raporti eest ja hääletame homme kaksteist kolmkümmend. suur tänu ja läheme edasi siis äh, piisava kindla jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava juurde, mis valmistab mul, mulle muret nagu ka raportöörile. palun, raportöör. mikrofon raportöörile, palun. Gaat niet voorzitter geachte collega's mevrouw eh, härra president austatud kolleegid lugupeetud proua volinik väga kena et te